chers collègues je vous propose de commencer cette euh, dernière euh, partie de notre euh, kolleegid alustame meie äh, tänase koosoleku teise poolega see on meie viimane koosolek enne suvevaheaega me oleme jõudnud kaheteistkümnenda päevakorrapunktini ja see on ühe uuringu tutvustus mille me tellisime selle parlamendi ametiaja alguses ja mis keskendub sotsiaalpoliitika, tööhõive, sotsiaalsete standardite edendamisele ning Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse välispoliitilise mõõtmele Äh, ja esinaine kordab seda veel kord prantsuse keeles. sotsiaalpoliitika, tööhõive sotsiaalsete standardite edendamiseks ning Euroopa ettevõtete sotsiaalse vastutuse välispoliitilise mõõdet käsitlev uuring. see uuring viidi läbi. Ähm, ISA instituudi poolt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 ühildub meie omaalgatuse raportiga, mida koostab äh, proua Pauh ja äh, kui te lubate, siis me alustamegi teie uuringu tutvustusega ja seejärel annan teile kui komisjoni esindajale esimese sõnaõiguse. ma pöördun nüüd meie külaliste poole ja palvega äh, rääkida lühidalt, teil on küll piisavalt aega, kuid me vajame ka küsimuste-vastuste jaoks aega lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, meil on hea meel tutvustada teile väga põhjalikku uuringut, mis käsitles Euroopa sotsiaalpoliitika välismõõdet. täna pärastlõunal me anname teile tausta, infot, mis on vajalik teie parlamendi töös. ja selle uuringu tutvustus on jagatud meie kolme vahele minu üks kolleeg tutvustab teile selle uuringu eesmärke ja Dorit Valbrink räägib mõningaid analüüsi tulemusi ja mina räägin siis hinnangu, mõjuhinnangust nendele instrumentidele ja meetmetele, mida kasutatakse erinevates riikides ja seejärel pöördun tagasi tegevuspoliitikate teema juurde ja annan nüüd äh, kõigepealt sõna kolleeg Maiklale, kes teeb esimese tutvustust. lugupeetud esinaine, lugupeetud parlamendi liikmed, daamid ja härrad. meie esitluse esimeses osas tahaksin ma teile tutvustada Euroopa sotsiaalpoliitika välismõõtme põhiomadusi. uuring uuris äh, Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika välismõõdet koos viimaste arengutega ning andis hinnangu Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika välismõõtmele eh, mitte Euroopa riikides. Eh, meie uuringus on eh, välismõõde määratletud kui Euroopa Liidu mõõt-, meetmed ja rahastusvahendid ning keskenduti nii sisemisele kui välispoliitikale. me rõhutasime meetmeid, mida on kasutatud ka prioriteetse teemade valdkonnas aastatel kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme. alates üheksakümnenda aastate algusest eh, me analüüsisime erinevaid algatusi, mille eesmärk oli lõimida Euroopa sotsiaalsed väärtused Euroopa Liidu välissuhetesse keskpikas perspektiivis äh, sotsiaaltegevuste programm, mis oli kavandatud aastateks üheksakümmend viis kuni üheksakümmend seitse, äh, oli komisjoni dokument, milles rõhutati vajadust selge üleüldise Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika välismõõtme kontseptsiooni jaoks. Äh, Social Action Program, mis oli kavandatud aastateks üheksakümmend kaheksa, kaks tuhat, rõhutas sotsiaal meetmete tegevuskavad tähtsust ja edasiminekut Euroopa Liidus, samal ajal rõhutati ka selle välismõõtme tähtsust. Euroopa Liit äh, muutis oma sotsiaalpoliitika välismõõtme strateegiat äh, aastatuhande vahetusel ja seda paralleelselt Lissaboni strateegia rakendamisega strateegia rõhutab töökohtade loomist, konkurentsivõimet, innovatsiooni ja suuremat äh, sotsiaalset sidusust ja selle põhjal väga ambitsioonikas sotsiaalne tegevuskava koostatigi. Äh, sellesse võib suhtuda kui äh, soove reageerida üleilmastamisele ja vastastikusele sõltuvusele. see rõhutab seost majandus ja sotsiaalvaldkonna progressi vahel. arvestades üha suurenevat üleilmastumist ja vastastikku sõltuvust, tekkis vajadus täiendada sisemõõdet tugeva välismõõtmega. selleks, et kaasa aidata üleilmastumisega kohandamisele, tuli lähtuda Euroopa Liidu põhimõtetest ja kogemustest ja ma tahaksin kasutada ühte joonist, et äh, kirjeldada teile neid sise- ja välismõõdet, äh, lähtudes hiljutisest jalgpallipalavikusest, võime me võrrelda sisemõõdet kui mm, koduväljakul toimuvad matši ja äh, välismõõdet kui välisriigis toituva, toimuvat matši üldised poliitikaalgatused äh, aastal kaks tuhat neli olid kaasatud kahe tuhande viienda aasta sotsiaalsesse agendasse ja uuendas, uuendatud sotsiaalagendasse aastal kaks tuhat kaheksa. Äh, siinjuures tuleb, võib mainida ka komisjoni viimaseid arvamusi äh, ettevõtte sotsiaalse vastutuse Ähm, aspekti kohta rahvusvahelistes kaubanduslepetes. Äh, meie esitluse teises osas tahaksime juhtida teie tähelepanu nendele tuumalgatustele, mis on seotud Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika välismõõtmega. nagu juba mainitud, välismõõtme keskmes asuvad Euroopa Liidu meetmed inimväärse töö ning äh, tööstandardite edendamiseks mitte Euroopa Liidu liikmesriikide. Need põhistandardid, korraliku töö tegevuskava ja vastavad ka riiklikud tegevuskavad koos ettevõtete sotsiaalsete vastutusega äh, moodustavad äh, selle äh, ettevõtmise põhituumiku äh, välismõõtmega seotud strateegia algusetapil keskenduti eh, nende sotsiaalse klausli arutustele selleks, et kaasata sotsiaalsed nõudmised eh, välistegevusse ning tunnustada neid riike, kes peavad kinni ILO eh, põhistandarditest ja nendele anda niimoodi preemiana soodsamad kaubanduslepingud. alates kahe tuhandest aastast hakkas Euroopa Liit rõhutama ka teiste Äh, instrumentide, mehhanismide tähtsust selleks, et edendada sotsiaalsetest normidest kinnipidamist mitte liikmesriikide. eesmärk oli endiselt edendada neid põhistandardeid, kuid kasutati uusi ja nõnda soovituslikke instrumente, dialoogid, läbirääkimised ILO-s oli viis ähm, nende ILO mm, tööjõu puudutatud põhistandardite paremaks edendamiseks ja slaidil on ära toodud Euroopa Liidu poolt kasutatavad instrumendid, neid võiks jagada nõnda ähm, kolme kategooriasse äh, soovituslikeks, kohustuslikeks ja äh, finantsinstrumentideks. täna ma tahaksin keskenduda ainult parempoolsele veerule äh,, välispoliitilistele tegevustele, GSP pluss, äh, vabakaubanduslepingud ja ka WTO äh, kuulub nende kohustuslike poole, äh, kuid veenmine, soovitused, dialoogid kuuluvad nende soovitusliku iseloomuga pehmemate instrumentide juurde. arenguabi, tehniline abi äh, on määratletud kui finantsinstrumendid. nagu varem väidetud Eh, kui me räägime Euroopa Liidu välispoliitikast, siis Euroopa Liit üha rohkem keskendub nõnda öelda nende pehmetele vahenditele. ja nende sõnadega ma annan sõnajärje üle eh, hiljem oma Taani kolleegile, eh, kes hindas neid instrumente ja tutvustab neid tulemusi. Oh, sorry. Good afternoon, ladies and gentlemen. What I'll do now tere pärastlõunat, daamid ja härrad. ma kõigepealt tutvustan teile selle välismõõtme sidususe analüüsi ja hiljem seda, kuidas me hindasime kasutatavaid meetmeid ja instrument. rääkides nüüd sidususest, siis me äh, mõõtsime seda kolme erineva mõõtmega ja ma tahaksin rõhutada, et on oluline rääkida sidusest poliitikast äh, sellest, et rõhutada Euroopa Liidu poliitikate legitiimsust ja nende mõju. esimene äh, telg on nii-öelda horisontaalne sidusus ja hõlmab erinevaid poliitikavaldkondi, sotsiaalset poliitikat, kaubanduspoliitikat, arenguabi valdkonda ja uurisime nende sidusust, omavahelist seotust. ja me täheldasime, et eesmärgid on üha rohkem omavahel eh, integreeritud, kuid siiski põhieesmärgiks on jäänud vabakaubanduslepingud ja see omakorda mõjutab ka eh, välismõõdet ja välispoliitika elluviimist. kui me räägime eh, kaudsele vertikaalsele sidususele, näiteks seda, mm, kuidas Euroopa Liit ähm, toimib koos rahvusvaheliste organisatsioonidega, kuidas ta seda mõjutab, siis ma tahaksin öelda, kaks olulist organisatsiooni on ILO, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ja WTO. on täiesti selge, et Euroopa Liidul eh, on eh, väga tugev tegija aga alati on väga oluline eh, kõiki neid küsimusi arutada. WTO puhul on täiesti selge, et WTO on täht-, et Euroopa Liit tegutseb siin ühel häälel. E-, Euroopa Liidul on teatud mõju, aga tegelikult mitte väga suur aga tegelikult WTO-d me hakkame arutama lähemalt kui me vaatame nüüd seda kolmandat dimensiooni, see on siis otsene vertikaalne sidusus, siis eh, me räägime otsesest Euroopa Liidu mõjust teistele mitteliikmesriikidele. aga eh, siin on tõsiseks küsimuseks just jõustamine, et vaadata, eh, kuidas eh, täidetakse nõudmisi, sellepärast et mingisugust mõju või sellist sunnimeedet ei ole võimalik rakendada. ja tegelikult see äh, vähendab nende instrumentide äh, tähtsust. kui me äh, hindame instrumente, kasutatud meetmeid siis me näeme, et tegemist on niisuguste kontsentriliste ringidega. Eh, Euroopa Liidul on rohkem mõju oma piiride lähedal. mõju on eh, liituvatele riikidele. Eh, aga kui me läheme kaugemale, siis Euroopa Liidu mõju muutub väiksemaks. juba naabruspoliitikaga hõlmatud maad eh, tunnevad Euroopa Liidu standardite mõju, aga siiski see on juba tunduvalt väiksem mõju kui eelmise kategooria riikide puhul ning eh, tekivates majandustes, mis on veel üks ring kaugemal, mis on see suurem ring, on see mõju väga minimaalne. E, me kasutasime siin erinevate äh, maade kohta tüp-, tüpoloogiat ja see tüpoloogia on üsna põhjalik. ja võib-olla mõni sõna nendest maadest. globaalses plaanis me näeme dümaati, dünaamilisi sidemeid sotsiaalsete küsimuste ja majandusarengu vahel. ja üks põhiline element on hargmaised ettevõtted, on just see väärtusahel. nii et hargmaised ettevõtted on just tekivates majandustes väga olulised, nad on olulised tööandjad, kuid nad eh, on ka eh, poliitikas kesksel kohal. Euroopa Liidus asuvad ettevõtted on püüdnud mõjutada tekkivaid majandusi ja selles mõttes me võime öelda, et eh, võib-olla on tekkinud ka teatud vastuolu, aga me peame siiski arvestama nende eh, hargmaiste ettevõtetega, sest see on globaliseerumise üks tunnusjoon. veel üks eh, märkus on see, et eh, et tegelikult tekivad majandused ei taha maksta väga palju oma tööjõu eest ja sellepärast nad ei taha võtta vastu ka kõrgemaid tööjõule seatud standardeid. kui te vaatate kaheksateistkümnendat slaidi, siis mm, me oleme siin hinnanud, milline mõju on kohustuslikel instrumentidel ja ma peatuksin kõige osu olulisematel eh, nagu ma ütlesin, siis need liitumislepingud on väga olulised ja assotsiatsioonilepingud on väga olulised nendel mm, assotsiatsioonilepingutel on väga suur mõju teistele maadele. ja me oleme näinud ka, et eh, üldine soodustuste režiim ja, ja GSP pluss on mõjutanud väga tugevalt eh, majandust eh, nendes maades nimetaksin uuesti WTO-d. tegemist on kahtlemata kaubandusorganisatsiooniga, aga me võiksime arutada, kuidas nemad saaksid võtta endale tulevikus kesksema rolli soovituslikest instrumentidest rääkides peab ütlema, et need on strateegia keskmeks ja nendel on keskmine mõju, see tähendab, et eh, teatud maad muudavad oma käitumist eh, dialoogi kaudu. aga teine väga oluline eh, vabatahtlik instrument on siis ettevõtete sotsiaalne vastutus ja siit me jõuame tagasi hargmaiste ettevõtete juurde me oleme näinud, et nende mõju on väga suur. aga siiski nende mõju võiks olla palju suurem. teatud tingimuste tõttu jääb see väiksemaks, kui see võiks olla. aga selle küsimuse juurde me tuleme tagasi. oluline on ka E, inimväärse töö programmid. E, need programmid toimivad ILO e kaudu, nendel on olnud teatud mõju, eriti tänu tehnilisele abile, mida niimoodi saadakse ILO-lt. see on üks asi, mida ei tohi unustada, sest siin lahendatakse väga praktilisi küsimusi ja see aitab siis sisse viia kõrgemad sotsiaalsed standardid ja lõpuks siis mõni sõna finantsinstrumentidest. arenguabi mõjutab olukorda väga tugevalt. siin eh, on väga tugev side sotsiaalsete standarditega, nende sidususega. tehniline abi seda juba nimetati, et see on üks finantsinstrument ja sellel on keske, keskmine või kõrge mõju. Need on nüüd mõned olulised punktid sellest uuringust ning nüüd ma siis annan eh, sõnajärje üle oma kolleegile, eh, kes räägib siis soovitustest ja eh, järeldustest. me oleme tõesti jõudnud selle uuringu viimase osani ning me tulime siin välja viie kõige olulisema prioriteediga, millele me tahame parlamendi tähelepanu juhtida ning ma seletan siis ära, mida me mõtleme oma viie eh, prioriteediga. esimene on siis eh, sidus kompleksne professionaalne lähenemine, eh, teine on sotsiaalsete allianside loomine, kolmas on soovituslike Eh, lähenemiste arendamine ning eh, ka nende rakendamine ja jõustamine. Eh, seda juba puudutas ka minu kolleeg. neljas teema on siis olemasolevate instrumentide prioritiseerimine ja kohandamine ning viies on siis ettevõtete sotsiaalse vastutuse edendamine ja suurendamine, see just äh, puudutab neid äh, tööjõustandardeid ja äh, tööjõualast seadusandlust. loomulikult Euroopa Parlament tegutseb institutsionaalses raamistikus Euroopa Liidus ja ei suhtle otseselt välisorganisatsioonidega. nii et Euroopa Parlament on on organisatsioon, mis kogu aeg rõhutab eh, sotsiaalset dimensiooni eh, globaalses tegevuses Euroopa Liidu tase, tasemel ning eh, siin rõhutatakse kaubanduse tähtsust, majanduslikke elemente vaatame siis lähemalt esimest prioriteeti, see on siis sidus kompleksne professionaalne lähenemine. me tahaksime sidusust suurendada. oluline on see, et mõju eh, suureneks just nimelt selle kaudu. Euroopa Liit peab tegutsema järjekindlalt, järjepidevalt selleks, et säilitada oma Äh, reputatsiooni juht, juht äh, organisatsioonina äh, sotsiaalsetes küsimustes. teiseks, sidusus on ka väga oluline parlamendi sidemete puhul teiste selles vallas tegutsetega Euroopa Liidu tasemel ning ilmselt Eh, teie peate hakkama väga tihedalt koostööd tegema ka vastloodud välisteenistusega. ja veel ning see on üks niisugustest leidudest, mida me oma mõjuanalüüsiks eh, panime paika, on see, et eh, ettevalmistavas faasis tundus, et oli väga palju sidusust, aga siiski eh, kui asi jõudis hääletamiseni, siis see mõnikord niimoodi ei ole. meie äh, vaatame eh, praegu Euroopa Parlamenti kui organisatsiooni, mis püüab muuta oma eh, sidemed teiste organisatsioonidega järjepidevamaks, sidusamaks ja professionaalsemaks ning siis puudutab see ka välis, Euroopa välisteenistust nüüd teine sotsiaalsete äh, allianside loomine. ma tahaksin siin mm, rõhutada Euroopa Liidu väga head mainet, sellepärast et teda peetakse maailmas juhtivaks jõuks sotsiaalsete äh, suhete alal ja erineb selles osas USA-st, kes on eh, väga eh, ühepoolsed eh, tugevad positsioonid paika pandud. Euroopa Liit on tunduvalt paremini suutnud üles ehitada allianse. eriti ma tahaksin tõstatada selle vajaduse teha liite tõusvate Aasia majandustega, sellepärast et just selles suunas peaks koostöö, dialoog tihenema. loomulikult on vaja läbirääkimistel ja aruteludel rõhutada alati sotsiaalset dimensiooni, eriti kaubanduspoliitika raames see on üks väga tõsine prioriteet selles vallas toimuvatel läbirääkimistel. nüüd eh, läbirääkimised, eh, suhted valitsusvälist, valitsusvaheliste organisatsioonidega, kahtlemata ILO on sellega seotud. aga me selles vallas nimetaksime ka eh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni potentsiaalset rolli sotsiaalsete eh, aspektide päevakorda võtmine selles raamistikus ei ole sugugi kerge, aga seda ei saa üldse eh, kõrvale jätta, nii et eh, Euroopa Parlament peaks toetama igasuguseid sotsiaalseid allianse, mis on vähegi jälgusuutlikud liikmesriikidega, näiteks ASEANist ja e ELO-st ja nii edasi. ning Eh, see oleks siis üks faktor, see sotsiaalne dimensioon, mis eh, oleks oluline kõikides, eh, mis oleks oluline kõikides valdkondades. nii, USA on võtnud eh, sellise pehmema lähenemise eh, nende küsimuste eelrakendamisel ning eh, igatahes meie poliitikaid toodavad väga hästi mitmesugused soovituslikud lähenemised ning see aitab kaasa edasisele sotsiaalsete tingimuste ellurakendamisele ja ehm, siis praktikas on osu, osutunud see ehm, pehme lähenemine eh, väga oluliseks, üks asi on tehniline eh, abi, aga me ei tohi unustada ka neid teisi aspekte. tehniline abi näiteks on väga oluline, ütleme Ukrainaga, aga me peame seal ka töötama koos sotsiaalsete partneritega ja vaatama, kes on need, kes kõik need head praktikad ellu viivad. me muidugi oleme ka natukene kriitilised, sest teatud eh, sest teatud tõusvates majandud, majandustes eh, eh, on me teatud määral, oleme me teatud määral äh, Äh, mõjunud halvasti nende konkurentsivõimelise või võimele, nii et me peame kahtlemata aitama kaasa mm, äh, standardite ja poliitikate rakendamisele äh, just teistes maades. meie neljas prioriteet on just olemasolevate instrumentide prioritee, prioritiseerimine ja nende kohandamine eriti tähtis on see GSP, GSP pluss programmid, sest need on kõige tõhusamad programmid, mida kasutatakse sihtriikides ja partnerriikides. ka siin jällegi tuleb äh, tugevate poliitikate kõrvale panna ka pehmemaid poliitikaid selleks, et muuta tõhusamaks äh, sotsiaalset poliitikat. Euroopa Parlament võiks võiks äh, toonitada sotsiaalseid standardeid kui regulaarset äh, elementi, seda ka oma lepingutes, selle peale võiks alati mõelda ja kolmandaks, sotsiaalsed standardid peaksid olema ühtlustatud, need tuleks kasutada kõikides dialoogides, kogemuste vahetamistes ja poliitikate väljatöötamises, samamoodi ka arengutöös. ma arvan, et ka siin tuleks võib-olla rohkem äh, tingimusi paika panna, kui me räägime arenguabist. Euroopa Parlament kohe kindlasti saab muuta oma töö viljakaks ja kasutada ka oma eelarvepädevust selleks, et oma eesmärke saavutada. ja viiendaks, lõpetuseks, aga see pole vähemgi tähtis, on ettevõtte sotsiaalne vastutus. ettevõtetel on suur mõju ja tähendus üleilmsed väärtused on muutunud, arenguriikides on palju suuri ettevõtteid, mis on seal suurimad tööandjad, nii et äh, väga tähtis oleks, et sotsiaalsed standardid rakendataks ka nendes riikides. me kohe kindlasti võib-olla peaksime ettevõtte sotsiaalset vastutust muutma seal äh, tugevamaks, vähem paindlikumaks, peaksime määratlema teatud miinimumstandardid, nagu need OECD juhised, mis on ettevõtetele välja töötatud. me ei oota siin vabatahtlikku ülevõtmist, Euroopa Liidu liikmesriigid võivad põhimõtteliselt äh, kasutada mm, rahvusvaheliste ettevõtete puhul rohkem siduvaid tingimusi. nii et äh, võib-olla tuleks täpsemalt vaadata sotsiaalseid standardeid äh, rahvusvahelises ahelas. võib-olla tuleks anda ettevõtetele ka abi jälgida sotsiaalsete standardite olemasolu partnerriikides ja ka seda, kas neid seal tõesti kasutatakse või mitte. lõpetuseks tahaksin tõstatada vabaühendustega partnerluste loomise küsimuse, sest nemad on väga head valvekoerad, ähm, jälgimaks, kas kõikidest nõuetest peetakse kinni, seda siis arenguriikides jah, otse loomulikult selles valdkonnas saab Euroopa, ei saa Euroopa Liit tegutseda üksi, Euroopa Liidu dimensioonis Euroopa Parlament võiks paluda komisjoni, et ta liiguks äh, selles valdkonnas ja et ta äh, muudaks ettevõtete sotsiaalse vastutuse oma välispoliitika üheks keskmeks küsimuseks ja nõuaks, et sotsiaalsed standardid muutuksid kohustuslikuks, eriti nendele ettevõtetele, millel on äh, filiaalid siis ka Euroopa Liidus. Need oleks meie soovitused ja ma tahaksin meie ettekande sellega lõpetada. me ootame huviga teie küsimusi ja märkusi, aitäh! Merci beaucoup, toutes mes excuses auprès de, de... suur tänu! ma väga vabandan. Mihhail Kansiak, ma ei tervitanud teid siin. aga teen seda nüüd. kas te soovite praegu kohe midagi lisada, härra Varbel, või hiljem? palun, saate kohe sõna. suur tänu suur tänu selle uuringu läbiviijatele. ja kuna me räägime pärast suvepausi ka veel sellest uuringust, tahaksin esitada mõned küsimused ja teha mõned kommentaarid. me kuulsime mitu korda siin äh, seda, et mainiti Rahvusvahelist Tööorganisatsiooni, ILO-d. ja kui me tahame nüüd veenda Euro-, kolmandaid riike, kuidas nad peaksid käituma ja mis peaks olema nende jaoks eeskujuks, mudeliks, siis tuleb meil tegelikult vaadata, mis toimub Euroopa Liidus endas. kui isegi Euroopa Liidus rikutakse ILO standardeid ja viimane kord äh, Euroopa Komisjon esitles äh, direktiivi projekti, mis ei olnud kooskõlas äh, ILO standarditega, siis mäletate, et Euroopa Parlament lükkas selle tagasi meil on tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandast aastast konventsioon, mis paneb paika maksimaalse töötundide arvu nädalas, milleks on kuuskümmend viis tundi mina olen olnud äh, ILO administratiivses nõukogus kümme aastat, ma esindasin seal ametiühinguid ja ma võin teile öelda, et ma nägin, kuidas selle organisatsiooni mõju vähenes. mitte ainult ametiühingud ei ole piisava, ei ole pideva rünnaku all, vaid tegelikult liikmesriigid kõik heaks näiteks on seadus, mis võeti vastu Hispaanias, millega vähendati kollektiivlepingute sõlmimise võimalust. ka partnerriikide, partnerorganisatsioonide mõju väheneb. tihti räägitakse otse valitsustega ja ettevõtted ütlevad, et kui te ei anna meile neid tingimusi, siis meie ei investeeri teie riiki. kui me pidasime läbirääkimisi WTO lepingu osas, siis seda siis Seattle'is, Singapuris ja ka mujal, siis me tahtsime, et WTO paneks paika selle, et kes ei kirjuta alla nendele põhilistele tööstandarditele, ei saaks liituda WTO-ga. kui me tahame kedagi veenda, et ta kasutaks neid standardeid, siis see tähendab seda, et meie ise peame kõigepealt neid täitma. praegusel hetkel oleme kriisis ja meid on lihtne rünnata meie sotsiaalset mudelit rünnatakse. mina olen pärit Tšehhi Vabariigist, seal rünnatakse meid pidevalt, ka Hispaaniat rünnatakse. üks Guardiani ajakirjanik kirjutas raamatu selle kohta, mis tööturul toimub ja kus ta väga täpselt selgitas neid arenguid. peaksime mõtlema, miks see toimub ja miks neid vahendeid kasutatakse kui tootmine mujal on odavam, siis see toob endaga kaasa konkurentsimoonutused. kõigepealt teistes riikides toodetakse palju odavamalt kaupa, mis äh, tuuakse siis Euroopa Liitu sisse ja isegi minu koduriigis kasutatakse tihti sisserännanuid tööjõuna selleks, et tööjõukulusid vähendada. ILO on muutunud nii ebaoluliseks, näiteks Saksamaal üks Saksa ettevõte ei tahtnud, et Äh, Tšehhimaal tema ettevõtte töötajad liituksid ametiühinguga. aga me peaksime siiski tagama nendest standarditest kinnipidamise, me peame rääkima ka tööjõu seadusandlusest. viimasel ajal on kasvanud füüsilisest isikust ettevõtjate arv plahvatuslikult ja siis on ka teisi õiguse valdkondi. ma kuulasin eh, täna Belgia ministrit, kes osales meie komisjoni koosolekul ja ma esitasin küsimuse selle Belgia ametiühingu organisatsiooni UNISE kohta, mis ühendab eh, füüsilisest isikust ettevõtjaid kuid ma ei ole kindel, et, et see organisatsioon kuulub kolmepoolsete läbirääkimiste osapoolte hulka. tegelikult sotsiaalne dialoog on hääbumas, me räägime sageli kvaliteetsetest töökohtadest, kuid tegelikkuses nende arv väheneb. me räägime ebakindlatest töösuhetest, mis kõikjal Euroopa Liidus on tõusuteel rääkides ettevõtte sotsiaalsest vastutusest, siis minu arvates see ei ole eriti hea instrument. varem oli olukord niisugune, et suurettevõte omas peakontorit suurlinnas ja selles ettevõttes töötas mitmeid põlvkondi töötajaid ja need ettevõtted olid huvitatud nii oma töötajate kui linna heaks tegemiseks nüüd on neil lihtne ümber, üle viia oma tootmine teise riiki või teise linna. varem nad kuidagi samastusid linn, linna või piirkonnaga. Äh, nüüd me räägime aga sellest sotsiaalsest vastutusest. näiteks Iirimaalt viiakse ettevõtmine üle Poolasse või Rumeeniasse ja sellega kannatab ka ettevõtte sotsiaalne vastutus rääkides nüüd nendest pehmetest ja Äh, kohustuslikest lähenemistest, mis olid osa sellest uuringust, siis minu arvates nende tulemuslikkus sõltub sellest, äh, äh, millise, millist eeskuju me nendele riikidele näitame. ma osalesin Bogotas toimunud kohtumisel, kus käsitleti vabakaubanduslepingut me arutasime seal erinevaid küsimusi, äh, sageli viidatakse Kolumbiale kui kaoses olevale riigile, kus puuduvad demokraatlikud normid, kuid minu arvates kolumbialased suhtuvad sellesse tõsiselt. ja uuringu autorid on öelnud, et on tehtud ka samm paremuse suunas, aga mulle teeb muret, et selle asemel, et meie oma mudelit teistesse riikidesse ekspordiksime ja nemad kohandaksid oma mudelid meie mudeliga, võib juhtuda nii, et meie võtame üle nende mudeli ja see ei ole sugugi hea meie jaoks. nii palju siis minu poolt. lõpetuseks ma tahan öelda, et Euroopa Parlamendi võimalused on piiratud, kuid eh, eelmisel ametiajal meil õnnestus tagasi lükata direktiivi eelnõu, mis oleks meid tagasi viinud üheksateistkümnendasse sajandisse kui inimesed pidid tegema pikki tööpäevi ja neil polnud muud valikut ja pidid töötama väga halbades töötingimustes. väide, et kõigil peab olema võimalus töötada nii kaua, kui nad tahavad, on rumalus, sest mõnikord tuleb inimesi nende enda vastu kaitsta. sellele kõigile ma mõtlen, kui me arutame neid küsimusi, sellega ma lõpetan. ja kõik see leiab kajastust ka minu poolt koostatavas raportis. suur tänu, raportöör järgmisena Toomas Mann ja seejärel härra Kristjanson. ma vabandan, ma unustasin proua Lamberti, tema oli esimene. suur tänu, suur tänu selle uuringu esitluse eest. Ehm, minul tekkis terve rida küsimusi sellega seoses. kui me räägime nõnda pehmete meetodite mõjust ja mõningate finantsinstrumentide mõjust. ja ütlesite, et nad potentsiaalselt on vähem tulemuslikud kui need kohustuslikud. kas ta, see tähendab seda, et inimesed võtavad need pehmed instrumendid eh, kergemini omaks? võib-olla seetõttu, et need on rohkem vabatahtlikumad või tagavad kiirema tulemuse ja seega tulemuslikum on suurem, nagu tasuvus on suurem ja ma mõtlen siin rahalist tasuvust, ma mõtlen siis standardite ülevõtmise poole peal. praegusel hetkel parlament äh, vaatab üle äh, GSP pluss režiimi ja, ja tegelikult tänane esitlus oleks väga kasulik ka Kaubanduskomisjoni jaoks ja nende jaoks, kes juhivad teatud riikide delegatsioone. kui me räägime sellest GSP pluss režiimist, kas te võiksite täpsustada, mida teie arvate äh,, tähendab see keskpikk mõju? mida see äh, konkreetselt tähendab äh, nende riikide inimeste töötingimuste jaoks? ja mm, millised tagajärjel võivad olla GSP pluss režiimi lõppemisel, nagu näiteks Sri Lankal? Äh, kes on väljunud läbirääkimiste protsessist, kuna Sri Lankal olid vastuväiteid äh, selle režiimi läbivaatamisele ja esitatavale nõuetele. Äh, selline küsimus, milline mõju siis, kui mingi instrumendi kasutamine lõpeb ja rääkides nüüd ettevõtte sotsiaalsest vastutusest, terve rida aastaid on parlament arutanud sinna vabatahtlikku lähenemist ja vähem vabatahtlikku lähenemist ja meile pidevalt öeldakse, et kui meie ettevõtjana äh, viime ellu kõik hea, mis seondub äh, sotsiaalse vastutusega, meie konkurentsieelis äh, teiste ettevõtetest, kes neid aspekte tervikuna ellu ei vii, väheneb, sest need sotsiaalsed normid äh, Äh, tegelikult äh, kallutavad kõrvale mm, nagu tugevast äritegevusest ja kauplemisest ja kauplemine, kaubandus on kõige tähtsam äh, nii sotsiaalsete standardite kui ka elatustaseme tõstmisel. kuidas te sellele vastaksite? kuidas te vastaksite sellele, sest kõik see nagu äh, kallutab kõrvale põhitegevusest ja tähtsam on omada töökohta, enne kui me hakkame rääkima tööstandarditest. Toomas Võlne, siis härra Kristjanson. suur tänu, härra esimees, proua esimees, ka mina soovisin tänada selle uuringu läbiviimise eest ja selle analüüsi eest ja sellised analüüsid on alati vajalikud, kui meil on võimalik siiski ka mingeid järeldusi sealt saada mul on mõned küsimused siiski. ma tunnen puudust ühest meetmest teie analüüsingus, nimelt agentuurid Euroopa Liidus. ma mõtlen siin Thessaloniki või Dublini või Torino peale. ma olin paar aastat tagasi Torinos äh, ja seda siis tööhõivekomisjoni liikmena. me oleme Torinoga päris palju saavutanud, me ju soovime, et meie mudelit kasutataks äh, erinevates valdkondades kutsehariduses, et antaks noortele inimestele kaasa see mudel. on riike, mis on Euroopa Liidu liikmesriigid, on teised, kes ei ole küll liikmesriigid, aga teavad, milline ekspordivõimalus neil on. Nad teavad, et neil on kodus inimesed, kes saavad minna korraks ära õppida seda mudelit ja tulla siis tagasi. me ei taha siin ennast kaitsta mingite sissetulijate ees, ei, me ütleme, et meil on teatud mudelid, millest on võimalik õppida, et me soovime seda teistesse riikidesse üle viia. Torino, Thessaloniki ja Dublin on kolm nendest agentuuridest, varem oli meil neid väga palju, me oleme nende arve nüüd vähendanud tõesti ainult kõige paremate, edukamatel äh, nii, ja me oleme neid äh, siiamaani siin komisjonis näinud kui oma partnereid. minu arvates, mul on kahju, et te ei ole seda maininud, aga võib-olla see teie jaoks äh, enese, iseenesestmõistetav GSP ja GSP pluss. Jean Lambert on meie Lõuna-Aasia delegatsiooni juht ja tema teab väga hästi, mida tähendab GSP pluss, aga ta on väga selgelt ka öelnud, et kui inimõigustest kinni ei peeta, siis on meil vaja meetmeid, seda saame teha seda me ei saa teha väikeste riikidega, Hiina, India lihtsalt naeravad meid välja, aga väikeste riikide puhul see toimib, näiteks Sri Lanka puhul päris hästi ja Sri Lanka saadik eelmisel nädalal mitte ainult meie komisjonis, vaid äh, ka terve parlamendiga on nüüd alustanud koostööd, ta on aru saanud, et äh, selline asi on tähtis, nii et tegemist on täiesti positiivsete näidetega. kui me GSP Plussi võtame tõsiselt, äh, siis me saame öelda, et me ei luba enam inimõigusi rikkuda ja kõik. see on väga tähtis element. Te ütlesite, et tegemist on äh, korraliku kõva meetmega, minu arvates on see tõesti piisavalt korralik. siis nüüd ettevõtete sotsiaalne vastutus, ma olen tavaliselt kolleeg Falbriga nõus ja ka nüüd tema analüüsis oli päris mitu aspekti, mis on õiged. kuid nagu Jean Lambert ütles, meil on olnud siin raporteid, kus me küsime, kas see jääb ettevõtte sotsiaalse vastutuse puhul vabatahtlikuks või mitte. mina olen veendunud, et kui vabatahtlikkus toob endaga kaasa selle, et üha rohkem ettevõtteid konkreetselt ütlevad, et nemad teavad ise, kuidas tööjõuga ümber käia, kuidas äh, maavarasid kaevandada ja kuidas häid suhteid klientidega luua. teatud põhimõtteid äh, loomiseks on meil vaja siiski mudelit ja ma kardan, et sunnimeetodid siin alati ei toimi, sest asjad lähevad raskeks. vaadakem kas või Saksamaal, kuidas tooteid hinnatakse, siis üheks kategooriaks on alati ettevõtte sotsiaalne vastutus, kas sellest peetakse kinni või mitte. ehk näidatakse, et te tõesti peate vabatahtlikult hakkama selle küsimusega tegelema. ei saa öelda, et kui te teatud ettevõtte või sotsiaalse vastutuse kriteeriumitest kinni ei pea, siis te ei saa enam näiteks avalikel pakkumistel osaleda. ja viimane märkus äh, jah, kolleeg Valenberg, tõesti on õige see, et mida me saame teha, me ei saa teiste riikide mudeleid kaasata või mitte liikmesriikide mudeleid kaasata, vaid me lihtsalt peame vastupidi lähenema. Angela Merkel on seda üritanud, me peame sotsiaalset äh, turumajandust rahvusvaheliseks muutuma, meil ei ole mõtet lihtsalt ilusaid kõnesid pidada. me peaksime vaatama, kuidas me saavutame selle, et teised võtavad meie standardid üle, kuidas me saavutame selle, et ka teised äh, kohtlevad õiglaselt neid riike, mida nimetatakse arenguriikideks. see on väga tähtis valdkond, ainult siis on meil võimalik ka ettevõtte sotsiaalset vastutust, et see viia. aga nagu öeldud, Euroopa tasandil on meil vaja siis orientatsiooni kvaliteedile. härra Falbril on õigus, me oleme veel väga kaugel sellest. mul on siiski väga hea meel, et see sotsiaalne dimensioon ikka ja jälle tõstetakse päevakorda, et me räägime ühel häälel Euroopa Parlamendis. aga mitte kõik ei tee seda, kui te oleks täna hommikul kohal olnud, siis te oleksite näinud, kuidas me suu-, sõlmisime suuri kompromisse. ma ei usu, et tegemist oli kirjandusega, mille puhul oleks hiljem saanud öelda, et me soovime lihtsalt kuidagi kompromissile jõuda. ei, tegemist oli tõesti teadlikult äh, kompromissile jõudmisega ja need kompromissid tasuvad ennast ära, nii et äh, tegemist on tõesti ühise nõusolekuga ja mul on väga hea meel, et me selle kogemuse võrra rikkamad oleme. aitäh! Ehm, härra Kristensen, palun. ja siis härra Kohverati. suur tänu, härra proua esimees ja suur tänu analüüsi läbiviijatele nende ettekannete eest, need on tõesti väga tähtsad ja käsitlevad väga tähtsat teemat. mina olen härra Falbriga, raportööriga ühel nõus et me tõesti seisame suurte väljakutsete ees, aga sellegipoolest olen ma väga uhke selle üle, et ma olen eurooplane. ja ma arvan, et me peame võitlema selle eest, et me saame sotsiaalse Euroopa, me küll ei tea, millises, millisel kujul, aga Euroopa Parlament soovib siiski teatud mudelit Euro sotsiaalse Euroopa jaoks välja töötada probleemid algavad siis, kui majanduskasv on küll olemas, aga piisavalt ei investeerita sotsiaalsesse valdkonda. ja kui olud lähevad keerulisemaks, siis hakatakse esimesena kärpima sotsiaalvaldkonnas. alustatakse tavaliselt tööturgudest. on väga tähtis, et me ka sisemiselt loome eeldused, sellepärast et kõik kõik Euroopa riigid on heaoluriigid. jah, meil on küll erinev heaolutase vastavalt majanduse tasemele erinevates liikmesriikides, aga meie nimetame Euroopa Liidu riike heaoluriikideks ja sellepärast on väga tähtis, et me sõlmime liite teiste maailma osadega. ma ei usu ma ei ole väga veendunud äh, soovituslike meetmete mõjus sest Toomas, ma usun, et ainult kõige paremad ettevõtted äh, soovivad vabatahtlikult kinni pidada sotsiaalse vastutuse põhimõtetest. teised lihtsalt ei suuda seda teha, sest nad ei ole võimelised selleks. ma arvan aga ka, et meie ei peaks nüüd öö, äh, olema need, kes rajavad teed sellisele lähenemisele. meil on ka riske, on ka teisi norme teistes maailma osades, mida meie ju ka peame tunnistama ning äh, võib-olla tuleks meil tõesti lähtuda vähimast, väiksemast ühisest nimetajast, kui me asume konkureerima. me ju tahame, et kõikidel inimestel terves maailmas oleks võimalik elada inimväär-, inimväärset elu. kui meie aga ei esita oma kaubanduspartneritele vastavaid nõudmisi, siis tekib oht, et ähm, protektsionism tärkab. ja ma pole päris kindel, kas meil siis õnnestub töökohti luua. ma tahaksin tõesti näha ja olen ka huvitatud sellest, kuidas neid äh, liit-, teiste maailma osadega luua niimoodi, et arvestatakse sotsiaalsete ja keskkonnastandarditega. ma käisin Angolas ja olin seal ühes komisjonis ning toona jaanuarikuus vaatasime me üle neid staadioneid, mida ehitati Aafrika karika jaoks ja me nägime, kuidas inimesi üritati sundida suurtest linnadest välja kolima selleks, et saada maa-ala nende ehitiste ehitamiseks. ja muide, ehitajad olid seal ainult hiinlased, mitte ühte aafriklast me ei näinud. kõik, kogu ehitusmaterjal oli pärit Hiinast ja võib-olla ka selles osas saaksime me teatud nõudmisi esitada ma olen kuulnud, et Ruandas olevat laevu, mis äh, seisavad sadamates ja kus äh, Hiina vangid on pandud tööle, nii et inimesed lasevad ennast vangi panna Hiinas selleks, et nad saaksid Aafrikas töötada. ma arvan, et me peaksime rohkem nõudmisi esitama, aitäh! suur tänu! härra Kos-, härra Itaaliast, palun, härra Kofrati. suur tänu, proua eesistuja. mina arvan, et mõned nendest punktidest, mis välja toodi, olid äärmiselt huvitavad ja paarile tahaksingi tähelepanu juhtida. tahaksin paluda, et meie kolleeg, et meie külalised valustaksid neid detailsemalt. mul on tekkinud niisugune arusaamine, et tänu sellele kriisile, kus me praegu oleme ja tänu selle kriisi suurusele, tänu selle kriisi ebatavalisele iseloomule ja sügavusele ei ole neid, seda kriisi võimalik võidelda, võrrelda ühegi eelneva kriisiga ning äh, loomulikult kõik sotsiaalpoliitikad äh, satuvad küsimärgi alla. mõned äh, teevad seda otsesõnu, teised teevad seda salamisi. üks mõtteviis ütleb nii et mida vähem on seda sotsiaalset riiki, seda parem on süsteemi jaoks üldse, aga teised jälle vaatavad teatuid konkreetseid aspekte. ideoloogilised vastuolud on tegelikult eh, paradoksaalsel moel suhteliselt lihtsad, aga on ka väga niisugused varjatud rünnakud Eh, sotsiaalmudelile, kogu meie ühiskonna kollektiivsele aspektile. me räägime ju kollektiivlepingutest näiteks, neid on palju. oluline on kõik, mis eh, viib sidususeni. Eh, on erinevad aspektid, mida võib kõik viia kokku ühise nimetaja alla, aga nad on kõik praegusel ohu, hetkel ohus. näiteks hargmaised ettevõtted muuduta, muudavad oma tegevusviisi. mõne aasta eest eh, oli tegu territoriaalse spetsialiseerumisega. ütleme näiteks eh, ettevõttel olid eh, tootmisvõimsused üle terve maailma, aga iga ettevõte püüdis luua selliseid äh, või toota seda, mis nagu oli traditsiooniline selles maailma osas, aga praegusel hetkel ollakse väga paindlikud, kõike tehakse kõikjal. selle puhul on eeltingimuseks, et ettevõte, kes hakkab rakendama niisugust mudelit, peab rakendama äh, samasuguseid reegleid, nagu on kõikidel teistel, kes nendel turgudel võitlevad muidu nad jäävad hätta. ja siis praegusel hetkel me kollektiivset esindatust eh, püüamegi panna küsimärgi alla, aga kollektiivne esindatus on väga oluline sidususe loomiseks, et inimesed saaksid hakkama globaliseerumisega. praegu siis me oleme välja tulnud Euroopas ettevõtete sotsiaalse vastutuse põhimõttega. me eh, räägime siin eh, instrumentidest, eh, millega meil on olnud kogemusi, aga tegemist on ju täiesti vabatahtliku valdkonnaga. ning ainukene asi, mida me siin praegu arutada saame, on see, et kes tegelikult eh, püüab neid ideid edendada. tegelikult pettumusi on palju, on eh, teateid ettevõtetest, kes tegelevad keskkonnaprobleemidega ja, ja sotsiaalprobleemidega ja nii edasi, aga tegelikult nemad on kõige hullemad eh, näiteks keskkonnareostajad maailmas. no vaatame kas või, mis on juhtunud BP-ga. kui me nüüd räägime süsteemi vabatahtlikust kasutusest, ja on ainult teatud siduvad elemendid seaduses, siis ma arvan, et pikas perspektiivis pole nendest suurt kasu. üks ettevõte teeb ühte asja, teine teeb teist asja ning kogu selle sotsiaalse vastutuse põhimõte eh, lahjeneb. suur tänu. mina tahaksin tõstatada kolm küsimust. mina tahaksin selgitusi eh,, kuigi osa asju võib-olla on juba käsitletudki. kõigepealt arutelus sotsiaalse dialoogi osas ja meie sisemises hierarhias, kas me üldse peaksime pidama sotsiaalse dia-, sotsiaalset dialoogi üheks esmatähtsaks küsimuseks. kui meil tekib standardite hierarhia kui meie tahame, et midagi rakendatakse, et lepingute kaudu midagi jõustatakse kolmandates maades, samamoodi nagu meie enda ettevõtetes see asi toimub, et ettevõtted käituksid nii, nagu nad käituvad Euroopas mulle tundub, et selle kõige keskmeks on sotsiaalne dialoog ja teiseks eh, härra Koferati just nimetas seda vabatahtlikkuse ideed. kõik need asjad on vabatahtlikud. me arutasime just nimelt seda aspekti eh, oma komisjonis hiljaaegu. ja üksmeelt selles küsimuses ei ole ettevõtete sotsiaalne vastutus. on päris tõsine asi, sellel on olemas teatud intellektuaalne kontekst ja teatud intellektuaalne sisu, aga kas me ei peaks seda tegema kohustuslikuks, kui ta on tõesti midagi tõsist, kas ta ei peaks olema seadusega ette nähtud, mitte vabatahtlik? ja kas me peaksime sellest mõtlema? nüüd seaduste hierarhia. me oleme näinud päris tõsist edasiminekut sotsiaalpoliitika välismõõtme osas. paar olulist asja on muutunud rahvusvaheliselt. kõigepealt ütleksin ma nii, et ILO on andnud oma panuse, G kakskümmend on teinud ära nii mõndagi. meil on niisugune eriline G kakskümmend nõukogu, kus saavad kokku sotsiaalministrid ja nad on teinud esimesi samme. ning eh, eh, mõelgem nüüd, kas eh, seadusandliku hierarhia osas me oleme edasi liikunud või mitte kui me oleme edasi liikunud, siis milline on see edasiliikumine olnud, kui ei, siis mida me peaksime tegema, et niisugune edasiliikumine saaks toimuda? ILO, WTO, eh, nende standardite hierarhia, standardid ei ole korralikult üle võetud, seda me oleme arutanud ka Pascal Lamiga. Eh, sest tema ütles näiteks, et kui on reeglid, siis reeglitel on kõikidel sama väärtus ja väga sageli juhtub nii, et eh, asjad, asjad lõpevad ILO Äh, arbitraažis, kus siis äh, osapooled peavad oma probleemid lahendama. ning äh, kahtlemata on ILO reeglid täpselt sama mm, kehtivad, nagu on WTO reeglid. aga nüüd ma annaksin teile sõna üldiselt ma annaksin sõna meie külilus, külalistele ning nemad siis saavad mõelda, kuidas nad millelegi vastavad suur tänu, esitati üsna palju tähelepanekuid ja küsimusi ja ma teen otsa lahti ja seejärel annan sõna järje üle kolleegidele äh,. alustades härra äh, Falbri sõnavõtust. ka meie leidsime, et on väga raske ILO konventsioonide täitmise järjekindlust tagada, et Euroopa Liit oleks sama usaldusväärne äh, ka välismaailma silmis, vastasel juhul tekib oht, et äh, hakatakse väitma, et on äh, oluline, et teised riigid need ILO konventsioonid vastu võtavad ja samal ajal Euroopa Liidu liikmesriigid äh, ise seda ei tee. ja sellega kaasnevad teatud nõuded, millest tuleb kinni pidada. rääkides WTO-st ja see küsimus tõstatati jälle viimase sõnavõtja poolt Äh, on tekkinud teatud raskusi WTO temaatika ja sotsiaalsete probleemide omavahelise sidumisega. Äh, seda küsimust ei ole võimalik paari lähiaastaga lahendada, arvestades seda, milline on äh, tööjaotus ILO ja WTO vahel, siis loomulikult rääkides üleilmastumisest ja sotsiaalsest mõõtmest, Äh, siis on ILO, see on oluline, WTO on sellest diskursust natuke kõrvale jäänud, kuid äh, nende kaasamine on oluline, selleks on vaja kannatlikku meelt, et lähendada nimetatud kahte organisatsiooni. lisaks sellele vastab tõele, et äh, globaalne majandus on väga kiiresti muutuv ja eksisteerivad dünaamilised suhted majandusliku heaolu ja sotsiaalsete standardite vahel ja äh, kaudse osalemise läbi rahvusvahelises kaubanduses, see on positiivne ka meie partnerriikide jaoks. ja otseinvesteeringud võivad ka omalt poolt hoogustada majanduse arengut nendes riikides, kes on siiani kõrvale olnud ülemaailmsest majandusest kuid lähtudes sellest tuleb arvestada ka, milliste väljakutsetega seisavad silmitsi arengumaad ja on oluline siiski ülemaailmselt mingisugused miinimumstandardid kehtestada ja nõuda nende jõustamist, äh, see on siis nagu niisugune nagu kohustuslik äh, aspekt ja samuti peavad meil olema ka järelevalvevõimalused äh, selleks, et saavutada sotsiaalsete standardite järk-järguline tõhustamine ülemaailmsel areenil. loomulikult me ei saa loota, et teised riigid rakendavad euroopalikke standardeid paari aasta jooksul, kuid vähemalt me võime loota, et toimub järk-järguline sotsiaalstandardite ülevõtmine ning ILO põhistandarditest kinnipidamine nende riikide poolt, kes osalevad ülemaailmsetes kaubandusvõrkudes see võiks olla ka tuumaks selles ettevõtte sotsiaalsete vastutuse äh, temaatikas selleks, et rahvusvahelised ettevõtted võtaksid endale suurema vastutuse töötingimuste pärast. näiteks selliste ettevõtete, mis on rõivatootjad või äh, jalatsit töötootja äh, ja need on põhilised kanalid sotsiaalsete normide tõstmiseks sihtriikides. me ei saa nõuda, et kõik äriühingud seda CSA ühtlaselt ja ühiselt äh, jõustavad, kuid me peaksime mingisugused põhinõuded kehtestama, millest kõik riigid ja kõik ettevõtjad kinni peavad. ja varem mainiti ka ütle, tütarettevõtte filiaalide Äh, aspekti, äh, kuna sa asuvad nendest põhiettevõttest suhteliselt kaugel, sest äh, CSR, see ettevõtte sotsiaalvastutus, ei peaks piirduma ainult niimoodi peakorteri ja asukohariigi reklaamimisega, vaid peaks laienema ka partnerriikidesse. mida veel lisada? härra Mann tõstatas küsimuse seoses Euroopa agentuuride ja ametitega, me oleme teadlikud nende tegevusest ja ka raportis on seda mainitud ja tunnustatud kui äh, seda mõistlikku lähenemist, mida Euroopa Liit võib kasutada äh, kolmandate riikide suhtes, et tõhustada abi ja äh, tagada väljaõppe partnerriikides meie esindajatele seal. see on oluline vahend ka teiste instrumentide tugevdamisel, abistamine on väga oluline ja meie raportis keskendutakse ka nendele aspektidele, jõustamisele ja rakendamisele ja need on olulised aspektid, mida tuleks tugevdada. GSP pluss režiim, ka meile see meeldib. minu arvates on tegemist hea instrumendiga mida on võimalik kohaldada ja kohaldada ka niimoodi jõulisemalt, kui mingeid standardeid või norme rikutakse. niimoodi peaks asi toimima ja Sri Lanka näide oli siin täiesti asjakohane. ja selles suhtes tuleks tegutseda järjekindlalt. muidugi samas tuleb arvestada ka jõujooni ja muid tegureid ma juba mainisin seda ettevõtte sotsiaalse vastutuse aspekti, meie pooldame selle jõulisemat äh, rakendamist vastuseks härra Kohveraatile. rääkides praegusest kriisist, siis mina isiklikult ei suhtu sotsiaalmudelite elujõulisusse nii skeptiliselt, sest osa Euroopa riike on kasu saanud sellest sotsiaalsest mudelist, sotsiaalsüsteemist isegi kriisi ajal ja saanud uut hoogu näiteks sotsiaalkaitse tugevdamisel ja teatud siseriiklike institutsioonide töö stabiliseerimise abil. ma ei väidaks, et praegune kriis on sotsiaalsed aspektid nagu madalseisu viinud, see ei ole nii päris eh, selgejooneline. lisaksin paar aspekti. Eh, paar mõtet selle ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta kui eh, vaieldakse, kas see peaks olema vabatahtlik või mitte, kuid kui me räägime selle seirest elujõulisusest, läbipaistvusest ja me räägime siin vabaühendustest, vastavatest nii-öelda äh, valvet teostavatest organisatsioonidest, kuid see peaks olema järjepidavam, äh, sest juba BP näide näitab, et aruannete esitamine ei piisa ja see on aspekt, mille kallal tasub edaspidi tööd teha. ja nagu me rääkisime ka investeeringugarantiidest samas on oluline, et me aitame ettevõtteid keskenduma tervele ülemaailmsele tootmisahelale ja sellele, et nad toetaksid ka oma tootmisettevõtteid tõusvates majandustest. Need on olulised aspektid, kui me räägime ettevõtete sotsiaalsest vastutusest. rääkides nüüd režiimist GSP pluss, siin on mitmeid häid näiteid, näiteks El Salvadorist. põhiline on keskenduda jõustamisele, sest see, mis toimus Sri Lankas ja mujal, näitab, et, et äh, GSP Plussi režiimi lõpetamine nende suhtes tegelikult oluliselt ei mõjutanud kaubandusolukorda mis tähendab seda, et see jõustumine ei olnudki väga mõjus, mis tähendab seda, et äh, nõnda jõulise instrumendina see ei toiminud hästi ja see võib-olla inspireerib meid jätkama tööd selle kallal, sest jõustamisega kaasneb ka see läbipaistvuse aspekt, seire aspekt ja neid aspekte on kritiseeritud. ja GSP puhul on oluline käsitleda ka neid aspekte ja kui me räägime nüüd sotsiaalsetest ühendustest, allianssidest, siin on Hiinat mainitud, siis on oluline täheldada, et see, mida Hiina praegu teeb, on oma rolli suurendamine äh, otseinvesteeringute vallas. Äh, samas nad ekspordivad madalamaid sotsiaalseid standardeid, nagu näiteks Myanmar, Nigeeria äh, juhtumid on näidanud, me peame olema teadlikud sellest seega sotsiaalse alliansi kujundamine Hiinaga on oluline, kuid samas me ei tohi unustada, et praegu nemad oma poolt ekspordivad madalamaid sotsiaalseid norme. suur tänu, aitäh teile nende vastuste eest. vastused olid väga tõsised. tegemist on esimese aruteluga teie uurimise teemal ja me vaatame ka härra Favri raportit. E, nimede hääldamine on muutunud nii raskeks, et mul on vaja juba puhkusele minna, ütleb istuja. suur tänu külalistele, kes e, tutvustasid oma arutelu ja nüüd, kolleegid, mingem edasi viimase punkti juurde meie päevakorras. see puudutab arvamuste vahetust Toomas Manni raporti muudatusettepanekute osas, mis käsitleb demograafilisi pro probleeme ja põlvkondade solidaarsust. kakssada viiskümmend kolm muudatusettepanekut on esitatud, ma loodan, et raportöör ei hakka neid ükshaaval üle käima, aga ma annaksin teile eh, sõna, et te saaksite teha kokkuvõtte nendest. suur tänu, proua esimees, ma töötan selle kallal ja üritan ehk annan siiski ainult ülevaate. tahtsin kõigepealt tänada kolleege südamlikult kõikide nende muudatusettepanekute eest, mis tehti, neid oli kokku kakssada viiskümmend kolm ja kõik fraktsioonid on väga hästi esindatud, on tõesti näha, et tegemist on küsimusega, mis puudutab paljusid. ma nägin, et oli palju ettepanekuid, mis tõesti soovisid rikastada minu raportit. Nendest paljudest äh, muudatusettepanekutest olen praeguseks sõnastanud kolmkümmend kompromissi. mul ei ole õnnestunud neid kõiki veel teile saata, ma tahtsin nimelt Äh, täna pärast arutelu homme hommikul kolleegidele saata need kompromissettepanekud. ma tean, et meil ei ole jäänud enam väga palju aega, ainult homme ja ülehomme oleme me siin, siis algab suvepuhkus. aga ma tahaksin seda siiski veel teha ja kasutada siis kõnesid, kasutada siis keeltena inglise ja saksa keelt ja ma arvan, et see on heaks lähtekohaks nende kompromisside väljatöötamisel ja ma loodan, et need jäävad pärast ka pidama eks me siis saame hiljem otsustada, millised kompromissettepanekud on tõesti ka nii-öelda kompromissivõimelised ja millis, millised on need, mis üldse kohe läbi ei lähe. oli paar väga huvitavat äh, sõnastust muudatusettepanekute puhul ja mõned muudatusettepanekud olid väga-väga pikad. ma olen üritanud alati lühikesi raportööre kirjutada selleks, et kõik oleks keskendunud ja nii et võib-olla nüüd peaksingi muudatusettepanekud üritama ka lühikesemaks kirjutada. tahaksin kõigepealt äh, Rahvapartei poole pöörduda, sest nemad tegid kõige rohkem muudatusettepanekuid, kokku seitsekümmend viis. kolme muudatusettepaneku puhul on mul küsimärke, tahaksin kolleegidega nendest rääkida ja ainult ühele muudatusettepanekule olen ma täiesti vastu, aga ma arvan, et selle asja korraldame ära kahepoolsetes läbirääkimistes teiseks fraktsiooniks teisel kohal nii-öelda on äh, liberaalid, mul on pa-, väga hea meel, et siin on ka veel paar liberaali kohal. Te tegite viiskümmend muudatusettepanekut, viiekümnest kolmekümne, kolmkümmend neli võtan täiesti üle, Liis Linn on teinud kolmkümmend ettepanekut. ma leian, et need on kõik suurepärased, äh, sest nad näitavad väga selgelt noorte perspektiivi ja noorte ja vanade inimeste kooselamist ja see on väga tähtis äh, nii et muudatusettepanek kakskümmend neli on eriti hea ja kolmekümnest muudatusettepanekust kolmkümmend said ka plussi Toomas Mannilt Liis Linnile ja seitsmele teisele olen ka nõu-, seitsme teisega olen ka nõus, aga sa saad kirjalikult pärast selle kohta informatsiooni ja mõningad sõnastused võtaksin sõna-sõnalt üle. mul on ainult nelja muudatusettepanekuga probleeme, nimelt kuuskümmend üheksa, sada kaheksakümmend üheksa, kakssada neliteist ja kakssada kuusteist, seal öeldakse, et oleks vaja uusi juhiseid, õiguslikke juhiseid vanemate inimeste diskrimineerimise vastaseks võitluseks. mul oleks hea meel, kui me saaksime praegused regulatsioonid äh, ellu viia ja neist kinni pidada, mida liikmesriigid on siiamaani lubanud. siin on veel mõningaid äh, vastuolusid. üheksateistkümne ja kahekümne üheksa puhul olen täiesti vastu ja paari muudatusettepaneku puhul tahan teha ainult väikesi märkusi. kolleeg Haakin on teinud neli muudatusettepanekut, kõige neljaga olen nõus. kolleeg Hirsch Saksamaalt, kahe puhul on mul veel küsimusi, ta tegi kokku neid viis. kolme teisega olen nõus. Jelko Katšin Sloveeniast, mul on ainult muudatusettepanekuga neli probleeme ja ka tegelikult muudatusettepanekuga nelikümmend kuus, sest ta ütles nimelt, et me peaksime esit-, et me ei peaks esitama nõudmist, millega tekiks win-win situatsioon ehk situatsioon, kus kõik võidavad. kui me oleme sellise situatsiooni sisse kirjutanud, siis ma arvan, et see on ju tegelikult asi, mida me soovime. soovime, et kõikide huvid oleksid esindatud, et kõik põlvkonnad lõikaksid kasu. võib-olla saame sellest veel rääkida proua Oviir on teinud kuus muudatusettepanekut, ühega on mul probleeme, nimelt muudatusettepanekuga kakssada kuus, seal on kirjas, et meie arvates Euroopa Komisjon ei peaks koordineerivat rolli mängima tervishoiu ja hooldussüsteemi puhul. ma siiski arvan, et see peaks nii olema. ma ei tea, ma ei usu, et Euroopa Komisjon peaks igale poole sekkuma siis sotsiaaldemokraatid, nemad on teinud nelikümmend kaheksa muudatusettepanekut, kolmekümne neljaga olen täiesti nõus, kuue puhul on mul mõningaid probleeme. kolleeg Francois Castex, paljude raportite puhul oleme me teinud koostööd. olen viieteistkümne sinu muudatusettepanekuga nõus, kahe muudatusettepaneku puhul on mul veel küsimusi. nimelt äh, lõikes seitseteist olen ma palunud, et meil oleks stiimuleid äh, üle kuuekümne aastastele, et nad oleksid ähm, tööjõuturule kättesaadavad. sina soovid seda kustutada. miks me peaks seda tähtsat meedet kasutama? me ju soovime tööhõivet suurendada eriti nendes äh, elanikkonnagruppides, kus inimesed ütlevad, et me soovime seda teha, et me oleme terved, me, me saaksime teha. kui vanemad inimesed soovivad töötada ja tahavad seda teha, siis me peaksime neile selle võimaluse ka pakkuma. me pigem näeme hiljem äh, ikka ja jälle seda, et öeldakse, et, et ei tohiks liiga vanad, ma arvan, et see ei ole õige lähenemine. Prantsuaase teine muudatusettepanek on sada kuuskümmend seitse, kus räägitakse vanusepiirist ähm, pensionieale. jah, valdkondade spetsiifiline paikapanemine ei ole minu arvates õige. me peaksime leidma paindlikke lahendusi, mitte ühte äh, lahendust kõigi jaoks, nii et seal võib-olla oleme veel erinevad seisukohal, aga ma arvan, et me saame sellest üheskoos rääkida. Romana Plamp on teinud äh, kümme muudatusettepanekut, pea kõigiga olen nõus. ainult äh, lõikega seitseteist on mul jälle probleeme, seal räägitakse eelpensioni vähendamisest. mul on siin kogemusi Saksamaalt. me üritas, üritasime Saksamaal eelpensioneid sisse viia selleks, et äh, vanad inimesed tööturult välja tuua ja noored sisse viia. mis juhtus? inimesed lasti lahti, vanad inimesed lasti lahti, aga noori inimesi asemele ei võetud tööle. nii et ma arvan, et see keskendumine eelpensionile ja öelda, et olete liiga vanad ja minge nüüd ära koju, ei ole päris õige. see on minu arvates väga-väga vale lähenemine proua Rapti on teinud kaheksa muudatusettepanekut, viiega olen nõus, ainult Äh, Euroopa noorte tagatistega on mul probleeme, minule nad meeldivad ja ma oleksin nad sisse kirjutanud, aga siin räägitakse kuuest kuust, mis vähendatakse neljale kuule. ma arvan, et see on äh, täiesti ebarealistlik mõnede liikmesriikide jaoks, kui meil on kuus kuud esimeseks faasiks ette nähtud selleks, et anda noortele võimalus töökoht leida või teha mõni, läbi mõni koolitus või käia korraga tööl ja lasta ennast veel koolitada, on tegelikult väga suur samm edasi. proua Sippel Saksamaalt tegi neli muudatusettepanekut. ainult kolmekümne, kaheksakümne kolmandaga pole ma nõus, teistega olen nõus, ta on öelnud, et me peaksime et turvalisuse aspekte rohkem arvestama kui paindlikkuse aspekte, mina nagu leian, et siiski tuleks mõlemat võrdväärselt kohelda ja Ole Kristjanson teab seda väga hästi, ma olen seda alati toendanud ja selle, ja seda ma ei muudaks, aga ma tean, et mitte kõik ei jaga minu arvamust. proua Blinkevitš-Jute Leedust äh, väga tore kolleeg Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist tegi kaheksa muudatusettepanekut, mille kõigiga olen nõus ja sama kehtib ka proua Gretu kohta Rumeeniast, ka tema muudatusettepanekutega olen sajaprotsendiliselt nõus. nüüd kuue NGL, nemad on teinud nelikümmend neli protsenti, kahekümne kaheksaga olen nõus, kolmeteistkümnega on mul probleeme, proua Zimmer on teinud viis muudatusettepanekut, nendega olen sajaprotsendiliselt nõus, mul on ainult üks küsimus äh, tööaja lühendamise osas ta sooviks, et me viiksime sinna sisse lisandeid demograafiliste muudatuste tõttu avalikus sektoris Patrick Lerac on teinud kakskümmend viis muudatusettepanekut, millest kahekümnega olen nõus, ka saja kuuekümne kuuendaga olen nõus, kus räägitakse vanemate inimeste hooldamisest. ei ole nõus ma ainult sellega, et ta nõuab äh, maksude tõusmist ja eelpensionite sisseviimist, sellest rääkisin juba enne, miks ja ta soovib ka, et pensioniiga vähendataks. mina siiski leian, et me peaksime siin rääkima paindlikest meetoditest, mitte ühest lahendusest kõigi jaoks. härra Higins on teinud neliteist muudatusettepanekut, nendega on mul ainsana probleeme, mulle ei meeldi ükski nendest neljateistkümnest, ta soovib, et perekond äh, perekond kui ühiskonna vundament, et see peatükk võetaks välja, aga sellega kohe Rahvapartei kindlasti nõus olla ei saa. ka täna arutasime me siin mitut küsimust, millega ma nõus ei ole, ta soovib ka, et töönädalat lühendatakse, ma olen sinna igale poole miinused hääletusnimekirja pannud, muidu teiste ettepanekutega olen nõus. mis puudutab rohelisi, siis kakskümmend kaks muudatusettepanekut. proua Kornelissen te-, tegi need kuueteistkümnega, olen täiesti nõus, mul on probleeme ka siin jällegi nelja kuuga äh, noorte tagatise puhul, ma enne juba ütlesin, et minu arvates peaks olema kuus kuud, minu arvates on tähtis, et äh, selle programmi puhul me tõesti toetaks ja nõuaks ka midagi, mõlemat osapoolt tuleks välja tuua siin, tema on need aga küsimuse alla seadnud. ja nüüd äh, lõige kolmkümmend kaks äh, edukas lõimimine, seal ma ütlesin, et see sõltub ka tegelikult kohanemis- valmidusest äh, sisserännanute puhul ja ka sellest, kas äh, kohalik elanikkond soovib olla kaasatud sellesse protsessi või mitte. mõlemad osapooled peavad olema kaasatud, lõimimisvalmidust peavad kõik üles näitama, muidu pole meil võimalik seda sunduslikult sisse viia. ja kogemused erinevates liikmesriikides on erinevad, sellepärast ma ei saa selle muudatusettepanekuga päris nõus olla. ja ka Euroopa Liidu raamdirektiivis oleme me sellest rääkinud, nagu ka Figureido raporti puhul, ja ka täna kolleeg Hendeli arvamuse puhul oli väga selgelt välja, tuli väga selgelt välja see, et me ei jõua selles kohas üksmeelele. aga me nägime, et kui mõned muudatusettepanekud tagasi võtta, siis jõuab ka sellistes küsimustes nagu härra Hendeli arvamus, jõuame me kokkuleppele. siis ECR, neliteist muudatusettepanekut on tehtud, ma olen nõus kuuega. kuue muudatusettepaneku puhul on mul väikseid probleeme üheks, siin on öeldud, et keskne teade on, keskne signaal on see, et äh, üha vähem on meil tööd, siis sa räägid siin veel ka sellest, et meil on väga varasest east vaja tagada laste päevahuule. siin on üks küsimus kahepoolsuse kohta, mida ma tahaksin sinuga äh, arutada siis kakssada kakskümmend kaks ja kakssada nelikümmend on muudatusettepanekud, millest osa saan üles võt-, üle võtta kompromissidesse. kokkuvõte seitsekümmend protsenti muudatusettepanekutest võtsin sõna-sõnalt üle. suure osaga olen täiesti nõus, nagu öeldud, ühe kolleegiga on mul eriti suured probleemid, te-, teiste puhul aga suudan põhilise osaga nõus olla või neid kompromissettepanekuteks ümber kirjutada, aitäh! Merci, euh, cher rapporteur, de, de cette présentation de. suur tänu. aitäh, et te meiega käisite läbi kõik need muudatusettepanekud. proua Lind, aga eh, kui te nüüd koostate eh, kompromisse, siis võib-olla mõned meist lähevad homme hommikul ära. kui nüüd teil on vaja kui teil on vaja häid kompromisse, siis eh, eh, palun võtke meiega ühendust, näiteks mina lähen juba homme hommikul tagasi koju, nii et email on hea variant. aga vaatame nüüd sisu. Teie nimetasite mõningaid eh, muudatusettepanekuid, millega te ei ole nõus. ma loodan, et te nõustuda sellega, et me peame rakendama ellu selle, jõustama selle seadusandluse, milles osas me oleme juba kokku leppinud, mis on vastu võetud ja tõepoolest see on väga oluline. mis puudutab aga uusi eh, direktiive, mis on jäänud toppama nõu-, nõukogusse, siis mina koostasin raporti demograafiliste väljakutsete kohta ja tegelikult me ei saa kõikidest nendest asjadest rääkida, kui me ei räägi diskrimineerimisest samal ajal. ja sellepärast ma esitasingi oma muudatusettepanekud, sest tõepoolest nad on äärmiselt olulised, sest äh, me äh, saame varsti valmis artikkel äh, kolmekümne paketiga ja ma loodan, et et me äh, ikkagi jõuame teiega kokkuleppele ilma selleta, et ma peaksin oma muudatusettepanekud tagasi võtma. võib-olla me saame leida mingi teistsuguse tee, sellepärast et diskrimineerimisvastases direktiivis äh, ka on probleeme, äh, paljudel parlamendiliikmetel on väga raske inimesi veenda, et Eh, ka mujal oleksid samasugused õigusseadusandlikud aktid, nagu on Saksamaal. aga nojah, on nagu on. mis puudutab eh, kohustuslikku pensioniiga, siis ma arvan, et eh, kohustuslikku pensioniiga ei peaks olema, see peaks olema täiesti vabatahtlik tähendab, peab olema iga, mis ajast peale inimesed saavad pensioni, aga inimesed ikkagi peaksid saama ise otsustada, kas nad lähevad pensionile või mitte, kui nendel on oskused ja jõudu, siis las nad töötavad, sest neid ikkagi ei saa sundida eh, minema eh, ära. aga muidugi oluline on see, et teatud vanusest peale inimesed saavad pensioni. mis E, ja siis paindlikkus. Teie nagu ütleksite, et paindlikkus ja osaajaline töö on halb, aga tegelikult mõne, mõnikord on see hea, sellepärast et näiteks vanemad inimesed tahavad tempot maha võtta, e, lastega inimesed e, nii et liikmesriigid peaksid vaatama kuidas nendel paindlikkusega lood on, sest mõnikord on seda vaja, mõnikord on vaja osaajaga tööd. ja inimesed äh, tahavadki niimoodi töötada. nüüd parimast praktikast rääkides äh, sest väga paljudel inimestel ei ole võimalik leida endale hooldajaid, nendel ei ole näiteks lähedasi sugulasi, kes nende eest hoolitseks, aga nad ei taha minna ka mingisugusesse hooldekodusse, nii et me peaksime ikkagi vaatama, kuidas inimesed saaksid iseseisvalt omaette elada, kui nad ei taha, e, et neid hooldekodudesse saadetaks. ning e, siis õigused, eh, vanemate inimeste õigused näiteks. Eh, tegelikult eh, veel üks valdkond, kuhu ma, mida ma tahaksin puudutada, on just hooldus ja tegelikult Eh, mina eh, tahaksin seda eh, laiendada tervisele. ma tean, et sellised tervisevaldkondades ei ole meil pädevust, aga siiski üht-teist võiks sellest hõlmata. näiteks me peaksime vaatama, millised on erinevate riikide traditsioonid. näiteks ütleme, mis siis saab, kui ei ole teatud rohtusi, teatud rohtusi teatud vanadel inimestel ja meile teeb igatahes see muret. näiteks ütleme, kui inimesed ei pääse juurde internetile ja nüüd siis rääkides pikaajalisest hooldusest, eh, ma tahaksin ka selle kohta öelda omalt poolt midagi teie raportis ja ma olen täiesti kindel, et te saate minu seisukohtadega nõustuda ka isegi, kui teil selle diskrimineerimise osas on teatud reservatsioon. proua Kasteks ja siis proua Kornilsen. suur tänu. tahaksin tänada raportööri. ta on tõesti palju vaeva näinud selleks, et kompromissid oleksid võimalikud ja head ootan huviga eh, neid kompromissettepanekuid, mida te siin nimetasite. üsna raske on midagi kommenteerida, enne kui me pole täpset sõnastust näinud kompromissettepanekute puhul. mis puudutab eh, sotsiaaldemokraate, siis meil on mõningad eh, sellised äh, Ähm, rindejooned, kust me absoluutselt ei tagale, ei tagane. üks on äh, põhimõte, et peab olema seadusega paika pandud pensionile mineku iga. see loomulikult ei tähenda, et me ei oleks paindlikud. inimestel äh, peab Äh, olema võimalus teada seda iga, me võime rääkida mitte konkreetsest east, vaid teatud aastatest, mille jooksul pensionile minek toimub. meie arvates, et kor-, normaalselt ära elad, ära elada pensioni ajal, see rahasumma sõltub sellest, milline on pensioni mineku, seadusega paika pandud pensionile mineku iga. tegelikult eh, vähem oluline on see, kui vanalt minnakse pensionile, tunduvalt olulisem on see, kui kaua inimene on panustanud pensionifondi. nüüd turvalisest paindlikkusest rääkides ei ole me põhimõtteliselt selle termini vastu juhul, kui turvalisuse element ja eh, karjääriredeli kaitse on ka tagatud. just nimelt eh, pensionite seisukohast vaadates, see tähendab, et kui inimesed eh, kogu aeg pendeldavad koolituse ja e, töö vahel, siis tegelikult see koolitusaeg peaks ka olema hõlmatud e, pensioni arvestamisel. lõppkokkuvõttes me peaksime tagama, et e, kõikidel on aktiivne eluiga kusagil neljakümne aasta kanti, võib-olla nelikümmend, kolmkümmend üheksa või nelikümmend kaks, aga ütleme, et keskeltläbi nelikümmend. ja selle aja jooksul tekivad pensioniõigused ning see tagab siis ka inimestele korraliku pensioni. nii et vananemist ei käsitleta mitte ainult enne seda, kui inimene läheb pensionile, vaid seda tuleb vaadata terve tööl oldud aja kestel Teie ütlesite, et teie lükkate tagasi sektoriaalsed küsimused, aga ma juhiksin teie tähelepanu järgmisele asjaolule. mina ei kutsu siin üles sektoripõhistele läbirääkimistele pensioni osas. mulle tundub, et me peaksime tegelikult siiski arvestama, kuivõrd raske on töö teatud sektoris. on ju olemas töökohti, kus eh, inim-, kus inimestel on väga raske. ning ning erinevad tööstussektorid peavad pidama läbirääkimisi sellepärast, et need kes seal töötavad, suudavad ise kõige paremini otsustada, kui raske nende töö on. ja seda on vaja teada ka pensioniõiguste arvet, arvestamisel. Need on minu praegused kompromissid ja ma ootan, eh, minu praegused kommentaarid ja ma ootan teie kompromisse ning me ilmselt jätkame eh, kahepoolselt ma vabandan, et ma veidi hilinesin, ma osalesin teise komisjoni koosolekul, kuid proua Lambert andis mulle lühilivaate selle kohta, mida te ütlesite meie muudatusettepanekute kohta. ma sain aru, et te suhtute suhteliselt positiivselt nendesse ja olete valmis suurem osa nendest üle võtma. ja minu jaoks on oluline see, et äh, sooline mõõde on kaasatud tugevalt naiste õiguste komisjonis me just hääletasime täna proua Baueri arvamust ja me anname selle ka teile üle. ma tahtsin äh, kiiresti ähm, rääkida noorte garantiist. Te mainisite et pigem jääte oma kuuekuulise ettepaneku juurde, kui võtate üle meie neljakuulise ettepaneku. möödunud kuu täiskogul me äh, hääletasime proua Turuneni äh, raportid, see on poliitika, äh, mille poolt terve parlamendi koosseis hääletas ja seal on juttu neljast kuust ja oleks kummaline, kui nüüd järsku me äh, väidame midagi muud võrreldes sellega, mis on juba ühes teises raportis kirja pandud. Äh, teiseks ma tahaksin mainida minu muudatusettepanekut kakskümmend üks, mis käsitleb kahepoolset lõimumist. ma nõustun et lõimumisprotsess peab olema kahepoolne ja selles mõttes ma suhtun entusiasmiga teie avalausesse, sest sellesse juba peegeldub see mõte, kuid see osa, mille te välja jätate, on selline, mis paneb suurema koormuse nende üle, mis äh, sisenevad jõudutööle võrreldes nendega, kes juba tegutsevad. ja me räägime siin sisserändanud töölistest, võõrtöölistest ja ühiskonnapoolsest vastuvõtust. ma arvan, et on vaja paremat sõnastust äh, selle asemel, et rõhutada alles ainult esimest osa. ma ootan huviga teie kompromissettepanekuid ja loodan, et pärast suvevaheaega me arutame neid edasi. Äh, tänan ja proua Harkin. tänan, lühike märkus, ma tahaksin tänada raportööri tehtud tööst ja tema üldiselt positiivsete kommentaaride eest paljudele muudatusettepanekule, ma vabandan äh, ma saabusin saali alles pärast seda, kui te olite maininud minu muudatusettepanekuid, proua Lämbert ütles, et te üldiselt te toetasite neid. ainukesena ma tahan lisada ja see ähm, enam-vähem sama, mida ütles mu kolleeg Sotsiaaldemokraatist, kuigi mitte täpselt sama ja mind huvitab teie seisukoht. minu muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kus räägitakse hoolduse ja tasustatud töö ühildamisest, et need kellel on vaja aega tasulise töö kõrval äh, ka hooldusteenuse osutamiseks, et nad oleks kaetud ka sotsiaalkindlustussüsteemiga, et kui nad jõuavad pensionieaka, nad ei jää nii-öelda vaesusesse. ja kolleeg mainis siin näiteks koolituse äh, arvestamist et kui inimene osaleb koolitusel, siis samuti, samal ajal ta teeb ka sotsiaalmakseid ja seetõttu ei jää nendest õigustest ilma. see on äh, sarnane ettepanek. kas keegi veel soovib kommenteerida? rohkem tundub sõnasoovijaid ei ole olevat ja seetõttu ma annan raportöörile lõppsõnaks um.. suur tänu, kallid kolleegid, ma üritan teha lühidalt. Liis Lind me oleme küllalt koos võidelnud ja juba häid kompromisse välja töötanud, nii et küllap see õnnestub meil ka seekord. diskrimineerimisvastases võistlusega oli meil väga palju konflikte ja nagu näha, ka seejuures pole ikka veel mitte midagi muutunud. mis puudutab ajakava, siis ma tõesti katsun homme pärastlõunaks need kompromissettepanekud välja töötada ja et ma saan nad siis edasi saata pärast suvepuhkust esimesel nädalal on meil siis ka aega seda kõike üle vaadata ja vaadata, millised kompromissettepanekud on need, mis võiksid siis ka läbi minna. minu jaoks oli väga tähtis veel öelda, et me ei rääkinud siin pensionite ülekandmisi valdkondi, mis on tähtsamad. meil on tõesti vaja pensioneid, millega inimesed elavad ära. selle jaoks on vaja tähtsaid meetmeid, et ähm, ma arvan, et võimalus on olemas ja kui inimesi võetakse, et selleks, et vanu inimesi tõsiselt võtta, ei piisa sellest, et me neile anname midagi, vaid tuleb anda midagi, millega nad elavad ilusti ära see tuleks ka siin raportis selgelt välja tuua, me räägime ju siin põlvkondadevahelisest õiglusest, see ei tähenda seda, et inimesi ei lasta enam tööle sellepärast, et nad on liiga vanad, ei, ei, asi on täpselt vastupidi. väga paljudes ettevõtetes vaadatakse neid kui kulutegurit ja see on minu arvates diskrimineerimine. nii et äh, vanuse reguleerimise puhul, mis praegu on Saksamaal kuuskümmend seitse aastat ja mille poolt mitte kõik polnud ja opositsioon üritab Saksamaal näiteks äh, pensioniiga jälle alandada ja seda seadust muuta, aga on ikka inimesi, kes ütlevad, et me oleme palju vanemad, aga meil on tervis korras, me tahame tööd teha, me suudame tööd teha. ja siis on ikka jälle need diskrimineerivamad äh, vanusekriteeriumid, öeldakse, et meil ei ole sind enam vaja. teised aga üritavad öelda, et töö, looge töökohti, kus vanad ja noored töötavad koos. olgu need siis ehk et kasutage seda loomingulisust selleks, et mõlemad pooled lõikaksid kasu. noored ei tohi olla liiga noored selleks, et äh, nad ei saaks osa võtta ettevõtete korraldatud koolitustest ja vanemaid inimesi ei tohi kõrvale jätta, sellepärast et nad on liiga vanad uuringud näitavad, et vanemate äh, inimeste juures on väga palju potentsiaali, nad on väga lojaalsed oma ettevõttele, isegi siis, kui neil ei ole tervis kõige parem, ütlevad nad, et me siiski veel suudame ja tahame ja tulevad tööle. tegemist on näidetega, mida keegi, millele keegi pole põhjalikult siiamaani mõelnud, nii et ma arvan, et sellist äh, üheülbalist äh, lahendust ei saa me välja töötada, see ei oleks õige. meil on vaja rohkem paindlikkust, rohkem läbirääkimisvõimalusi see on väga tähtsaks elemendiks. Frances, kas te, eks see kehtib ka selle seadusliku vanuse kohta, jah, ma tean, et Euroopa Ametiühingute ühendus on seda ka öelnud, aga me peaksime siiski hoolitsema selle eest, et sotsiaalpartnerid ise on võimelised teatud reguleeringuid välja töötama, ma olen kollektiivsete läbirääkimiste poolt äh, aga mulle tundub, et vahel osapooltele jääb siiski mulje, et nende huvidega ei arvestata. see on väga tähtis valdkond, ole vaid viitas ka sellele, et kaitstud paindlikkus on väga tähtis ja seda ei tohi mitte kunagi küsimusele tõsta. aga ei või juhtuda ka seda, et kui me räägime nüüd kaitstud paindlikkusest, siis mingisel hetkel turvalisus kaob täiesti ära. jah, kolleeg Kornelissen, olen väga paljude ettepanekutega nõus, kuue ja nelja kuuga on mul veel probleeme, aga ma vaatan veel selle asja üle. ja muudatusettepanek kakssada kakskümmend kaheksa on minu arvates väga tähtis just meie arutelu jaoks, mida me pärast saame veel pidada. on väga tähtis, et me arvestame kõikide osapooltega, meil on vaja korralikku tasakaalu, me ei pea, me ei tohi viia sisse võimalusi ühe põlvkonna eelistamiseks ja mis puudutab Marianne Haakenit, sa tegid neli muudatusettepanekut, ma olen kõigiga nõus, pole mitte ühtegi neist, kus ma ütleks, et ma sooviksin midagi muuta. ja see kahesaja kaheksakümne neljas, see on ka meie jaoks jällegi nii tähtis, nii et suur-suur tänu, üritame kõik võimalikult kiiresti teha, kompromissid välja töötada ja loodame, et kompromissid lõpuks jäävad ka kompromissiks ja et ei ole ühepoolset lähenemist ning ma arvan, et lõppude lõpuks jõuame me tõesti dokumendini, millega meil on võimalik paar sammu edasi täna te,, edasi teha suur,. suur-suur tänu ja jätkame samas vaimus. suur tänu. me hääletame siis kompromissettepanekute üle siis, kui nad on välja töötatud seda siis arvatavasti äh, septembri teises pooles, nii et mul ei jäägi muud üle, kui soovida teile lõõgastavat suvepuhkust, ükskõik kus te neid ka ei veedaks ja kohtume kolmeteistkümnendal septembril kell kolm meie järgmisel komisjoni koosolekul. head aega!